Äh, Keenia kohta äh, kuue fraktsiooni ühine ettepanek, äh, hääletame kogu ühist resolutsiooni nimelisel hääletusel, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. neli kakskümmend seitse hääletajat, nelikümmend kuus poolt, üks äh, erapooletu, äh, nii et see on vastu võetud suure häälte enamusega mm.. kui ei ole äh, vastuväiteid,